aga protokoll kinnitatud. õiguskomisjon otsustas seitsmeteistkümnenda septembri koosolekul äh, üle vaadata liikmete mandaadid vastavalt artiklile kolm, lõigetele kolm ja neli. see puudutab härra Iñaki Ira Salpieta Fernandesi. kinnitus jõustub ähm, üheteistkümnendast juulist kaks tuhat kolmteist edasi härra Eduard Raul Helvig. mandaat jõustub neljandast septembrist ja proua Martina Michals mandaat jõustub viiendast septembrist ja nende mandaatide kehtivus on kinnitatud. ma annan teada, et proua Nessa Childers lahkus äh, sotsialistide